Mr, Mr President, honorable members of parliament. härra esimees, lugupeetud parlamendi saadikud, lubage mul väljendada oma tänulikkust selle võimaluse eest eh, olla siin Euroopa Rahvakojas. ma, mul on väga hea meel, et mul on võimalik arutleda teemade üle, mis on niivõrd olulised eurooplastele. tervis, tervislik elu ja selle ülioluline osa toiduohutus Euroopa peab olema maailma liider kõigis valdkondades. tervishoid, toiduohutus, looma- ja taimetervis. siin saame me näidata teed, kuidas saada hakata nende, saada hakkama nende väljakutsetega, millega kogu maailm silmitsi seisab ajalooli-, ajaloolasena saan öelda, et Euroopa Liit on parim retsept maailmale, kuidas ravida inimkond ähm, sõdade viha, sõjast, vihast ja teistest kohutavatest haigustest terveks. meedikuna ütlen, et Euroopa Liidu tervishoiu ja toiduohutuse standardid on parim eeskuju maailmale, kuidas kaitsta iga inimese tervist ja poliitikuna ütlen, sest kõigi, et kõigi värvide äh, ühendus, äh, sinine, punane, kollane, roheline ja teised äh, lähevad suurepäraselt tervisega kokku. lugupeetud parlamendisaadikud, mina Leedu kunagise küüditatuna ja pa-, parlamentäärina pean ütlema, et siin on tõeliselt emotsionaalne ja tunne olla minu lapsepõlvest saadik olen ma äh, igatsenud seda äh, olla sellel kohal juba siis, kui ma jooksin ringi Siberi tundras. aga jätame naljad kõrvale. tõsi on see, et ma olen igatsenud parema elujärgi, kus ma saan aidata inimestel elada tervislikku elu ja seda olengi ma püüdnud läbi kogu elu teha. kallid sõbrad, kui te äh, lubate, siis ma pühendan oma töö volinikuna neli inimestele, nende tervisele ja ma võin äh, teile lubada üht, ma teen äh, tõesti kõigest jõust tööd ja teen koostööd ka teiega. ma tahan öelda üht, siin te näete meie niinimetatud piiblit, meie aluslepingut ja kui te vaatate artiklit kuusteist, lõiget üheksa. siis seal on sätestatud, et äh, nõukogu äh, eesistujaks on liikmesriigid rotatsiooni korras, see oli ja see, see on siin kirjas võrdne rotatsioon võrdsetel alustel ja võrdsed alused on olulised on, ja äh, see on oluline ka tervishoius. suur tänu teile! Grazie commissario per eh, aver eh, suur tänu, härra volinikukandidaat, suur tänu, et vastasite kõikidele meie küsimustele. suur tänu, et pidasite kinni äh, ka eraldatud kõneajast. teinekord on see üsna raske, aega on vähe. tegelikult äh, vääriksid need teemad kõik palju rohkemat äh, aega. aga reeglid on reeglid. ja neist oleme me ka selle kuulamise käigus kinni pidanud. Te mainisite ja ütlen ka mina äh, seda, et äh, tulemas on koordinaatorite kohtumine. see leiab aset täna kell viisteist null null kuni kuusteist kolmkümmend. koordinaatorid äh, räägivad siis omavahel tänasest kuulamisest ja me anname hinnangu teie tänasele esinemisele. ma paluksin või tahaksin siinkohal tänada kõiki ja ma vabandan, et teinekord ka seda haamrit kasutasin, aga ma tõesti tahtsin kinni pidada reeglitest ja, ja, ja meile eraldatud ajast. suur tänu, härra volinikukandidaat!